kirjas, mille meie missioon ette valmistas. seda nimekirja ei ole avalikustatud, sellepärast et teatud menetlusetapid tuleb veel läbida. küll aga täielik nimekiri on missiooni arhiivides olemas, see antakse äh, asjaomaste äh, isikute kätte. nüüd, kui rääkida äh, tsiviilvastutusest siis äh, põhiseadusega ei ole paika pandud erilisi meetmeid Tatmadavi äh, tegevuse kontrollimiseks, samuti ei ole võimalik rääkida siin teatud juhtimisstruktuuridest, aga pärast kahe tuhande seitsmendanda aasta augusti äh, sündmusi on oma tegevusetuse tõttu ka tsiviilasutused aidanud kaasa nende äh, Äh, rikkumiste toimepanemisele. ja eriti kasutus, kahetlusväärne on see, et Aung San Suu Kyi ei ole näiteks ähm, tegutsenud piisavalt seoses rikkumistega Rakhine osariigis. ma loodan, et selle aruande tagajärjel hakatakse ennast liigutama selleks, et saaks ka lõpuks pakkuda mingisugust õiglust ohvritele ja loodetavasti saab ka ära hoida rikkumisi tulevikus ning nüüd saab sõna kolleeg Sidoti. aitäh! proua Komorosvani eh, mainis siin tulevikku ja see meie praegune aruanne ning ka selle täiendatud versioon, mis tuleb kaheksateistkümnendal septembril, eh, selles räägitakse nii minevikust, olevikust kui tulevikust. ja vastutus puudutab eelkõige minevikku. vastutus tähendab seda, et et vastutusele võetakse need inimesed, kes on toime pannud rahvusvahelise õiguse järgi mõned kõige jubedamad rikkumised. ning tegemist, meie poolt tuvastatud rikkumistega ongi tegemist kõige jõhkramate süütegudega. Rakhine osariigis võib rääkida genotsiidist, mis on tõesti kõige jõhkramad kuriteod rahvusvahelise õiguse järgi vastutusest Myanmari enda piires ei ole võimalik eh, tõhusalt rääkida. Myanmaris ei ole olnud viiskümmend aastat sõltumata, sõltumatut kohtuvõimu. Myanmaris on toimunud mitmed sisemised juurdlused, millel ei ole viimase kaheksa aasta jooksul olnud mingisugust mõju. ning ainus eh, võimalus tõhusaks vastutusele võtmiseks on rahvusvahelise süsteemi kaudu ehk siis oleme välja pakkunud rahvusvahelise justiitsmehhanismi, mis äh, tähendaks seda, et väidetavad toimepanijad äh, saadetakse rahvusvahelise kohtu ette ja saaks nende ähm, tegude üle kohut mõista. mõned nimed oleme öelnud avalikult välja, teised vaiksemalt ja süü küsimuses peab otsustama ikkagi paika pandud tribunal või kohus me soovitame võtta ettevalmistavaid samme selleks, et kõik need protsessid saaksid toimuda ning ühtlasi me soovitame ka see, teostada seiret ja aruandlust toimuva kohta. seire ja aruandlus puudutavad siis olevikku. tuvastatud süüteod isegi kuriteod on loomult ajaloolised, aga need tegelikult toimuvad praegugi. me ei räägi siin lihtsalt tagasiulatuvalt inimõiguste katastroofist, mis on praeguseks läbi, vaid see tegelikult kestab praegu ja ei ole ka mingeid märke selle peatumisest. isegi käesoleval aastal Rakhine osariigis, vaadates praegusi lahkumise numbreid eh, Bangladeshi suunal, on piiri ületamas veel vähemalt kakskümmend tuhat Rohingja grupi liiget ja sellega ei ole konflikt lõppenud, sõda ei ole ka Tšiinis ja Tšaanis lõppenud ning kui viimase kuue kuu jooksul on eelkõige keskendutud Rakhinale, siis eh, Tšannis ja Tšennis on eh, sõda muutunud intensiivsemaks. seire ja aruandlus ja selle tugevdamine on olulised selleks, et Äh, maailma tähelepanu saaks juhtida toimuvale, selleks et lõppastmes Myanmari ametivõimud saaksid aru, et eksisteerib surve, et see tegevus lõpetada. nüüd aga tulevikust. üks konstant Myanmari puhul, mis puudutab äh, sõjalist juhtimist viimase viiekümne aasta jooksul, seisneb äh, täielikus karistamatuses. on väga vähe äh, madala taseme tegutsejaid, kelle puhul on üldse mingisugust vastutust, vastutusest räägitud, aga relvajõud institutsioonina ja kõige kõrgemad ülemad, kindralid, on olnud täiesti äh, karistamatud viimased pool sajandit ning selle ajani, kui karistamatus lõpeb ja inimesed võetakse vastutusele, on Myanmar sellises olukorras, kus see vägivallatsükkel lihtsalt kordub korduvad ka inimõiguste rikkumised ja ka kõige jõhkramad kuriteod rahvusvahelise õiguse mõttes, ehk siis selline on tulevik. Euroopa Liidul on oluline roll. Need isikud, kes on Myanmaris pidanud kodudest lahkuma, nende jaoks humanitaarkatastroof jätkub. praegu öeldakse, et nende juurdepääs on piiratud, aga tegelikult on see peaaegu et äh, olematu. Need isikud, kelle nimed on välja öeldud ja kes tuleks vastutusele võtta, äh, peaksid olema rahvusvaheliselt tuvastatud ja nende suhtes tuleks sanktsioone võtta rahvusvaheliselt ja kiiresti. Euroopa Liit on juba tegutsenud, aga tegelikult saab nimesid nimekirja lisadagi. ühtlasi tuleb mitte suhelda enam Myanmari relvajõududega, sest et nad on olukorras, kus nad ei, on, on, neist ei saa enam midagi ja tuleb lihtsalt suhelda Myanmari tsiviilisikutega. sama saab öelda politsei kohta tulevikus on oluline mitte ainult mineviku vigu parandada, vaid tuleb ka edasiste rikkumiste toimumine ära hoida ja Euroopa Liit, tema liikmesriigid, rahvusvahelised institutsioonid kannavad siin tähtsat rolli, aitäh! Thank you to all aitäh kõigile kolmele kõnelejale ja tänan teid selle ülevaate eest seoses ÜRO tegevusega nüüd selle päevakorrapunkti nimeks on tegelikult arvamuste vahetus parlamendiliikmetega ja siinkohal annaksingi sõna kolleegidele. kolleegid, minul on nimekirjas. Mr Panzeri, Miss Gomez, Miss Gill, Mr Khan, Mr Leets, Mr Bashir, Mr Van Orden, Mr Nad and Miss Lohbiller. Did I miss anyone? kas keegi jäi vahele? Jeffrey, mainisin sind ka, no selge äh, aega on meil umbes kakskümmend viis minutit, ehk siis kõneaega üks või kaks minutit igaühele ja siis saate ka ükshaaval vastata. kõigepealt siis härra Panseri, alakomisjoni esimees. aitäh, esimees, ja tänan teid äh, alamkomisjoni nimel tehtud töö eest. olgu ka öeldud, et Euroopa Parlament saatis paar kuud tagasi oma lähetuse Myanmari ning see aitas meil saada ülevaadet kohapeal toimuvast. meile jäi mulje, et riik on väga hapras faasis oma demokraatlikus üleminekus, põhiõigusi rikutakse süsteemselt ning Aung San Suu Kyi on eh, olnud väga kahetsusväärse käitumisega. kui vaadata seda, mis on juhtunud Rohingja vähemusega, siis see ilmestab tegelikult, kui raske on olukord riigis. selle konkreetse kaasuse puhul me esitasime neli taotlust, esiteks, et Kofi Annani raportist lähtutaks seoses inimõiguste äh, teemadega riigis. ühtlasi tuleks tagada vaba humanitaarjuurdepääs Rakhine osariigile. tuleb tagada, et eelmise aasta novembri lepingust peetakse korrektselt kinni selleks, et rohingjad võiksid tagasi koju pöörduda eh, inimväärsetel tingimustel UNHCR-i toetusega, siis tuleks muuta kodakondsuspoliitikat, et lahendada kodakondsused kolmandate isikute küsimus ja siis tuleks ähm, rahvusvaheliselt uurida, et tuvastada, kes on need isikud, kes vastutavad toime pandud kuritegude eest. ja ma leian, et teie töö aitab tagada, et neid nelja eesmärki on tõepoolest võimalik saavutada, aitäh teile! aitäh, härra Panseri! ja nüüd saab sõna ASEAN-i delegatsiooni juht Werner Langen, palun! jah suur tänu. sooviksin rääkida oma emakeeles. sooviksin äh, tänada nende aruannete eest. me teame, et olukord äh, Myanmaris äh, seoses rohingadega on tõesti dramaatiline. et vaatamata kõikidele jõupingutustele sõjaväevõimu vähendada, see ei ole siiski õnnestunud. aastani kaks tuhat kaksteist oli väga äh, laiaulatuslikke sanktsioone kasutusel poliitilise teadusliku eliidi vastu ja seejärel tuli põhiseaduse muudatus, mis sellegipoolest kakskümmend viis protsenti kohtadest parlamendis annab endiselt automaatselt sõjaväelastele ja samuti sõjavägi ehm, saab ehm, endiselt veel Ähm, kasu äh, loodusressursside müümisest ja ähm, ainult ähm, vähene osa nendest ressursi, ressursside ekspordist jõuab riigieelarvesse, suur, suurem osa läheb sõjaväe eelarvesse, neil on ka eristaatus. ja ma mäletan ka viimast kohtumist Aung San Suu Kyi'ga, ta ütles, et jah, ma võin äh, küll astuda sõjaväe vastu välja, aga see lõpeks kodusõjaga. ja ma arvan, me peame siin olema järjekindlad, me peame need sõjaväelased ähm, kohtusse kaebama, nad vastutusele võtma ja võib-olla siis ka ähm, reisimise osas sanktsioonid sisse viima või mingid teised sanktsioonid sisse viima selleks, et rohingade olukorda leevendada ja mis puudutab äh, rohingade olukorda, siis äh, sellest, see oli kord aastas ainult äh, tähelepanu all ja Indoneesia, Malaisia ja teiste riikide esindajad nõuavad, et Myanmar ka vastavast komisjonist ähm, välja arvataks ja mina toetan seda taotlust. aitäh! Kailis Vernelangen ja nüüd Ed Ser ja Jeffrey Van Orden. Uh, thank you very much. aitäh, esimees. ja tunnustan teid usaldusväärse, robustse aruande äh, puhul, võttes arvesse neid kahetsusväärseid sündmusi paljud meist on aastaid tahtnud näha Myanmaris demokraatlikke muudatusi. ning siin taaskord on tegemist ühe traagilise arenguga. mul on kaks mureküsimust, esiteks on räägitud inimõiguste rikkumistest, vägistamistest, mis on toime pandud Rohingja meeste poolt nende isikute suhtes, kes on laagrites. kas te olete selle kohta mingeid tõendeid leidnud, et kas selline probleem on tõsine probleem. aga eelkõige väljendaksin muret seoses äh, Aung San Suu Kyi hukkamõistmisega, võttes arvesse tema äh, mitmemõttelist staatust. ma kahtlen tema võimekuses ohjata Myanmari relvajõude Te rääkisite tulevikust ja ma pakuks välja, et üks selline lootuskiir võiks olla ikkagi just Aung San Suu Kyi, sest kedagi teist ei ole. ja seega ma pakuksin välja, et selle asemel, et tema staatust õõnestada, peaksime hoopis äh, teda toetama ja proovima temas üles kutsuda kõige paremaid mõtteid sest tõtt-öelda ma ei tea, kes seal riigis veel oleks, kes meid kuulda võtaks, aitäh! aitäh, Jeffrey! ja nüüd ALDE nimel Javier Naat. Jeffrey, küll kogu lugupidamise juures ma ei ole sinuga absoluutselt nõus. Aung San Suu Kyi sai kogu rahvusvahelise Äh, kogukonna toetuse osaliseks, kui tema rahvas kannatas, äh, aga kannatas märkimisväärselt vähem kui praegu rohingjad. ta on praegu peaministri ametis ja kui ma vaatan seda, kuidas tema peadirektor vastas rahvusvahelise, rahvusvahelisele kohtule seoses kuritegudega, mis puudutasid neid isikuid, kes Bangladeshi põgenesid, siis nendepoolne vastus oli täiesti häbematu. ta ütles lihtsalt välja, et rahvusvahelisel kriminaalkohtul puudub pädevus, ehk selline asi, mida ütleks diktaator toime pandud kuritegude kohta ehk siis olukord Birmas on selline, et äh, eksisteerib lõhe formaalse võimu ja reaalse võimu vahel. reaalne võim on relvajõudude käes. Euroopa Parlamendi seisukohalt vaadates toimunud äh, sündmusi ja seda, et see kõik on toimunud nõnda Sahharovi auhinna laureaadi egiidi all, siis see on mõeldamatu et meie lihtsalt vaikime, kui äh, Aung San Suu Kyi on tegelikult äh, Sahharovi auhinna laureaadina olnud lihtsalt vait või siis kõnelenud ainult pooltõdedes, ehk siis kui meie saame rääkida siin mingisugusest Sahharovi auhinna väärikusest, siis Euroopa Parlamendi president peab mõtlema sellele, mida ei ole kunagi varem tehtud. ehk siis me kas äh, me kas võtame talt äh, Saharovi auhinna tagasi või oleme ise silmakirjalikud. aitäh, järgmine kõneleja. proua Lohpiler, te ütlesite, et Ähm, kõrged sõjalised ohvitserid võiks saata kas rahvusvahelisse kriminaalkohtusse või siis luua mingisugune rahvusvaheline mehhanism. ka parlamendi resolutsioonis on räägitud sellistest soovitustest, aga mis on nüüd järgmised sammud nende tulemuste saavutamiseks, härra Sidoti, te ütlesite, et võiks olla mingisugune rahvusvaheline justiitsmehhanism, aga küsimus oleks, et et kas siin on midagi erinevalt sellest, mida tahab ÜRO esindaja Myanmaris või on see üks ja seesama asi? nüüd tsiviilvalitsuse vastutus. Te toote välja mitu põhjust, et nad ei hoidnud tagasi neid rikkumisi, nad ütlevad, te ütlesite, et äh, levitatakse desinformatsiooni ja et vaadati mööda äh, tõendite hävitamisest, aga tõendid on, kui me vaatame neid tõendeid, mis praegu veel olemas on, siis kas te usute, et ähm, need tõendid peavad vett ka erinevates äh, menetlustes? ja ma nüüd ei lugenud tervikuna seda aruannet läbi, aga kas te siin viitate ka teatud radikaalsetele mõjukatele budistlikele munkadele, kes ka vastutavad nende rikkumiste toimepanemise eest? aitäh ja sotsiaaldemokraatide nimel härra Kaan. aitäh, esimees ja aitäh kolleegidele selle märkimisväärse äh, aruande eest. Teie töö on kriitilise tähtsusega samm äh, õigluse jalule seadmisel, aga nüüd tuleb edasi minna süüdistuse esitamise teed, et äh, inimesed vastutusele võtta Euroopa Liit peab haarama juhtrolli, ta peab nõudma tugevat resolutsiooni ÜRO Julgeolekunõukogust selleks, et Myanmar saadetaks rahvusvahelisse kriminaalkohtusse. kolm küsimust. kas te leiate, et järgmisel inimõiguste nõukogu koosolekul lepitakse kokku sõltumatu mehhanismi loomises? teiseks, ÜRO tervikuna ei ole suutnud inimõiguste rikkumiste äh, küsimuses kiiresti tegutseda ja tuleb uurida seda, mida ÜRO on teinud Myanmaris alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, et mida siin oleks võinud teistmoodi teha. kolmandaks, alarahastatus on märkimisväärne probleem, see mõjutab ka Bangladeshi, ka Rakhine osariiki, rohingjasid, aga ka teisi ja kuidas oleks võimalik eh, neid kogukondi aidata, aitäh! aitäh, härra Bashir! aitäh, esimees. ja tänan teid suurepärase ettekande eest. ma olin eelmise aasta augustis ja septembris seal kohal, ma ise nägin, kuidas äh, külad maha põletati ja kuidas inimesed põgenesid ja teie aruandes küsitakse väga õigesti, et mis nüüd järgmiseks, kas ÜRO läheb selle teemaga rahvusvahelisse kriminaalkohtusse? Hiina ilmselt Liit seab sellele veto. ja kui Hiina nõnda teeb, siis kas see läheb Peaassambleele, kas see tähendab, et minnakse Julgeolekunõukogust mööda? kui nõnda teha, siis sellisel juhul on tarvis, et Myanmar teeks omapoolselt koostööd, mis on aga äärmiselt ebatõenäoline. küll aga eelmisel aastal Euroopa Liidus kutsusime üles rahvusvahelise tippkohtumise korraldamist äh, koos ÜRO-ga, selleks, et oleks võimalik leida mingisugune viis selleks, et rohingjad võiksid äh, kodudesse tagasi pöörduda, et nad saaksid oma kodakondsuse ja oma õigused tagasi ning et toimuks ka sõltumatu juurdlus seoses inimsusevastaste kuritegudega. ja kuidas teie näete sellise tippkohtumise äh, Äh, korraldamise võimalikkust koos ÜRO-ga, et nende küsimustele vastus leida. ma olen mitmel korral Bangladeshis käinud ja see kujutab sellise vaese riigi jaoks tegelikult tohutut koormat, mis toimub. kas meil on võimalik Bangladeshi kuidagi aidata, näiteks erimajandustsoonide loomise teed, et need inimesed saaksid kuidagi endale elatist teenida ja kas oleks võimalik äh, investeerida nii Bangladeshi kui Myanmari taristusse, Eh, puhuks, kui need inimesed kodudesse tagasi saavad pöörduda, aitäh! aitäh, kolm viimast kõnelejat, kõigepealt proua Komes. aitäh ja tänan teid aruande eest. see on tõesti oluline aruanne ja mul on hea meel näha, et eh, olete siia kohale tulnud. eriti härra Marsuki teid ma tean juba oma varasemast elust nüüd see kontekst, millest me räägime, on tõesti äärmiselt ähm, tõsine nii piirkonna kui maailma jaoks ning teie aruanne on väga tähtis. rõhutaksin Euroopa Parlamendi lähetust kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembris äh, valimisi vaatlema, ma võin uhkelt öelda, et Euroopa Parlament oma avalduses tegelikult siis hoiatas äh, rohingjade olukorra teemal ja meid prooviti vaigistada, aga meid ei õnnestunud vaigistada, me suutsime hoiatuse välja öelda, sest me nägime mitte ainult äh, budistlike munkade ähm, käitumist, kui nad natsionalismi kohutavat, natsionalismi, ksenofoobiat levitavad ja me nägime ka, kuidas poliitikud tegelikult vastutavad, sealhulgas Aung San Suu Kyi vastutab ja me juhtisime tähelepanu kõigis oma aruteludes sellele teemale, me kohtusime Rohingjade esindajatega, kes juba siis, tol hetkel, novembris kaks tuhat viisteist, viitasid sellele, mis juhtuma hakkab ja täpselt nii läkski. nüüd aga tuleb küsida, et mida siin teha, ÜRO Julgeolekunõukogus ilmselt Hiina blokeerib seda teemat, võimalik ka, et Venemaa, ja kas te näete võimalust, et kuidagi on võimalik sest sada kolmkümmend Aasia parlamendi liiget täna äh, ühisavaldusega toetasid teie aruannet, nad tahtsid, et seda arutataks rahvusvaheliselt kriminaalkohtus. mida oleks praktilises mõttes võimalik teha? kuulsin, mida ütles härra Sidoti, et ähm, trend on selline, et nafta ja mineraalide eest müüakse inimõigused maha. aga kuidas oleks võimalik seda praktiliselt nüüd vältida, kas oleks võimalik selline Magnitski nimekiri koostada või kas see mõjutab neid inimesi, kui nad näiteks ei taha reisida? või kas oleks võimalik kuidagi varade külmutamise teed minna, ilmselt me suudaksime süüdlaste ehm, varasid leida küll väljaspool Myanmari, mitte ainult sõjaväelaste omi kusjuures aitäh, Anna, järgmisena kolleeg Liits. ja avaldan solidaarsust kõigepealt Anna Komešile. aitäh teile tähtsa töö eest, me toetame teid ja rõhutaksin siin ka üht teemat. mida te ootate Euroopa Parlamendilt, mis oleks mõeldav, mida me saaksime teha Ehm, te ütlesite, et Euroopa Liit on oluline tegutseja, kas te ütleksite selgelt, mida te ootate, eh, mida Euroopa saaks teha? aitäh! ja viimasena saab sõna kolleeg Kill. aitäh! kordaksin kõigepealt seda, mida ütlesid kõik teisedki tegemist on väga kõikehõlmava aruandega, see on murettekitav ja mina keskenduksin sellele teemale, et missugust rolli teie hinnangul mängib rahvusvaheline kogukond ja mängib ÜRO. Te ütlete, et rahvusvaheline kogukond ja ÜRO peavad võtma juhtrolli vastutuse väljaselgitamisel ja tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kui me mõtleme rahvusvahelisele kriminaalkohtule kui ühele variandile, mida teatud osalised siin on soovitanud, nad on öelnud, et kindralid tuleb viia rahvusvahelise kriminaalkohtu ette, probleem on selles, et Myanmar ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu ähm, lepinguosaline, kas seda saaks teha Bangladeshi kaudu, kes on lepinguosaline? sellele tuleb mõelda, sest peab olema mingisugune tegevuskava selleks, et kõigepealt teadvustada genotsiidi, kindlasti see on genotsiid, ja siis kuidas liikuda edasi kestva rahu ja lepituse saavutamiseks, kuidas pakkuda lootust neile, kes on pidanud kodudest põgenema ja mis on need võtmemehhanismid, mida te tahaksite näha Euroopa Parlamendi poolt, et meie tulevastes raportites oleks need mõtted kirjas, mida peaksid tegema liikmesriigid ja Euroopa Liit järgmiste sammudena, aitäh! aitäh, Nina Kill! ja vaatan, et rohkem sõnasoovijaid hetkel ei ole. kas suudaksite kolmekesi vastata nii paljudele küsimustele ja kommentaaridele kui võimalik, igaühele kõneaega umbes neli või viis minutit, aga mis järjekorras te kõnelete, kas kõigepealt daamid või kõigepealt näiteks Austraalia või alustame ilmselt äh, siis proua Komarovsvaist. Uh, aitäh nende küsimustega eest, mis on kõik väga olulised meile kõigile mõista ja rahvusvaheline kogukond peab leidma lahendused tulevastel kuudel ja aastatel esimene küsimus, äh, mis puudutab väga delikaatset äh, nüanssi demokraatlike jõudude seotusest. küsimus ei ole niivõrd delikaatne, vaid Tatmatoor äh, avanes nüüd jällegi, tõmbab otsi kokku, rohingad olid esimeseks ohvriks ja meie enda tulemused näitavad, et et see on muutumas ning äh, meie arvates sellevastases võitluses on vaja tsiviilisikutele tagada tõde milleni loodetavasti jõuame ja mis pikemas perspektiivis, ükskõik mida neile sotsiaalmeedias räägitakse, mõistavad, et see raport tõesti oli tõde ja neil on õigus tõele, et inimesed mõistaksid, mis Myanmaris on aset leidnud ja sellest lähtuvalt kohaneda. nüüd, mis puudutas laagreid ja seksuaalvägivalda, jah, see on aset leidnud ja ka koduvägivald on laagrites edasi leidnud mitmed äh, vabaühendused äh, üritavad selle teemaga tegeleda, mitmed neist on adopteerinud äh, perekondi ja see teema on päevakajaline ja mingil määral leiab ka käsitlust. lisaks, mis puudutab Aung San Suu Kyi, me ei käsitlenud seda raportis, me tahtsime selgelt välja öelda, et et maailm peab mõistma, kellel on suurim vastutus ja kellel oli kontroll kõige selle toimumise ajal. ja siin ei ole mingisugust äh, kahtlust, et see puudutas Tatmadavi ja tema ja äh, ametivõimud ei omanud tegelikult äh, põhiseaduslikku jõudu otsuse tegemisel, et planeerida või ette valmistada ja ei olnud ka varasemas faasis aru saanud, aga lisaks me väidame, et jah, nii võib see olla, kui see kõik käivitus, uurimiste tõkestamine ja muud tegevused, aga võisid panustada nende koleduste toimeviimisele. ehk siis me küll ei võtnud seisukohta tema suhtes, aga me tahaksime tulla selle juurde, et tõelised äh, koleduste läbiviijad ei saa pääseda, eh, lähtudes eh, olemasolevatest faktidest ja tõendusmaterjalidest. ehk siis ta ei kasutanud oma moraalset autoriteeti ja ei teinud mitmeid eh, asju ja tema suhtes võib olla kriitiline, aga tegemist ei olnud kriminaalse suhtumisega. genotsiid nõuab kriminaalset tahet, mis meie arvates vajab ehm, uurimist ja vastutusele võtmist nüüd küsimus äh, budistlike munkade kohta. me käsitlesime Mabatad. ka mina olen pärit riigist, kus on väga tugevad äh, radikaalsed budistlike munkade organisatsioonid. Nendes olukordadest, kus on igasuguseid äärmuslik, äärmuslasi, ei tähenda, et rühmitused iseenesest äh, on problemaatilised, vaid see, kuidas riik äh, reageerib nendele tegevusele ning Myanmari olukord on see, et riik võimaldas neil teha, mida nad soovisid ja põhimõtteliselt ähm, täielikult karistamatuses äh, vihakõne äh, mässude läbiviimise, kõige selle osas ei olnud riigipoolset tegevust selle vastu nüüd nad on midagi teinud, nad on vabata keelustanud ja veidi tõkestanud seda tegevust, aga see ei ole siiski piisav ja tundub, et nad justkui lähtuvad äh, selle ideoloogia toetamisel oma populaarsuse tagamiseks. aitäh, vabandust, et oleme ajast üle läinud, aga kas teie sooviksite veel midagi lisada? ei, kõik, kes järgmisena soovib sõna? härra Sidoti jah, üritan teha väga kiiresti, mitmed küsimused puudutasid äh, õiguslikku vastutust ja käsitlen põhimõtteliselt seda. rahvusvaheline äh, õigusemõistmise mehhanism on mõiste, mida me oleme kasutanud, sest meie jaoks on oluline see, et oleks tagatud äh, rahvusvahelisel tasandil see lähenemine ja see, millisel viisil ei ole niivõrd oluline, rahvusvaheline kriminaalkohus on selleks loodud ja see on loogiline üksus, aga Myanmar, nagu te ütlesite, ei ole selle osapool. enne äh, oli ka käsitlus äh, rahvusvahelises äh, kohtus käsitles seda, et kas vaatamata nende liikmesuse puudumisele on võimalik seda arutada. jah, Julgeolekunõukogu võib edastada, aga loomulikult mõistame, kuidas see on tõkestatud see on aga mm, loogiline lahendus, äh, erikohus äh, nagu Rwanda või Jugoslaavia puhul on samuti võimalused, Venemaa ja Hi-, Venemaa ja Hiinamaa ei ole Julgeolekunõukoguses, nõukogus ainsad probleemid. lisaks sellele erikohus mida luua mingi lepinguga, mingisugused riigid võivad kokku leppida teatud erikohtu loomisel, rahvusvaheline kriminaalkohus on samuti lepinguga loodud, mis puudutab mitmeid äh, kuritegusid, meil on võimalik luua äh, kohus äh, nende poolt, kes tahet üles näitavad, vastutusele võtmiseks kokku tuleksid. lisaks sellele universaalne kohtualluvus rahvusvaheliste kohute puhul nimede nimetamise eesmärk on see, et need, kes süüdistust ei ole saanud, teaksid, et äh, arreteerimine kohtus, äh, kohtulikule vastutusele võtmine on äh, tõenäoline võimalik riikides, kus selline variant eksisteerib. vastutus on väga oluline, see, kuidas seda tehakse, on oluline, aga teisene küsimus ja väga lühidalt see, mis puudutab demokraatiale üleminekut. ja üks lühike märkus. demokraatlik äh, üleminek on aset leidmas, aga ma arvan, et äh, meie optimismist lähtuvalt oleme me liialdanud, kui kaugele sellega on jõutud. see on vaevu alguse saanud ja see on tõde ja see tõde sai äh, tuli päevavalgele eelmise aasta augustis, see on vaevu alguses saanud ja torsu on parim vii-, lahendus eh, Myanmarile, aga Myanmar, Kachin või või ükskõik kes, kelle puhul, ajakirjaniku puhul ei te annaks mingisuguseid äh, eeliseid ja ei käsitleks asju nii, nagu nad päriselt on, et ähm, protsessi ei sea ohtu see, kui tõde välja tuua, vaid see, kui midagi peita ja vandenõusid luua. otsekohene, avatud ja aus olemine on siinkohal tõsine väljakutse. aitäh! suur tänu ja järgmisena äh, lõpetuseks härra Tarusmann suur tänu. lühidalt tahaksin korrata seda, mida proua Gomees ütles. Eh, ning tema ametisoleku ajal eh, kahe riigi vahelised suhted tegid tõsise sammu edasi. härra esimees, te olete eh, õigesti ajastanud meie reaktsioonid ja võimaldanud minul kokku võtta see teema ning täpsustada põhjuseid, miks me oleme Brüsselisse tulnud kahepäevasele visiidile. eelkõige selleks, et teadlikkust laiendada selles osas, millest rääkisid ka minu kolleegid, et äh, teadvustada probleemi, mille ulatus, olemus, äh, väärteod ja jätkuv protsessi avalikuks tulek kuni senini näitab meile reaalajas toimuvaid protsesse. allasurumine jätkub kuni praeguseni. lisaks sellele loomulikult on oluline ka see, et me leidsime, et oleks parim otsuse tegemise protsessi äh, suunata Euroopa Liidus, me oleme kohtunud äh, mitmete ametite, institutsioonidega, meil on äh, viimased kohtumised täna pärastlõunal Aasia Uuringute Instituudis selleks, et selgitada mõningaid äh, sisulisemaid teemasid äh, võib, neid võib nii-öelda ka akadeemilisteks, aga üldiselt on kõige selle eesmärgiks välja tuua tee tulevikuperspektiivis, mis paljude jaoks puudutab kolme aspekti, inimõigused esiteks, teiseks humanitaarvaldkonda ja kolmandaks loomulikult arenguvaldkonda. ja nagu meie näeme, siis me oleme eh, loonud väga tumeda pildi Myanmarist. aga seda öeldes on meil kõrged lootused, et äh, seda teemat on võimalik lahendada. küsimus, mida Euroopa Liit saab teha, mida parlament saab teha, on jätkata surve avaldamist, kasutada äh, õigussüsteemi survet edasi liikudes, oluline on luua kohalolek rahvusvahelise kogukonna poolt äh, Äh, sisevaldkonnas. me oleme välja toonud äh, nende nimed, kes kõige enam vastutavad nende koletute tegude eest selleks, et eemalduda kollektiivsest vastutusest individu-, individu-, individuaalse vastutuseni ning äh, tõendite kogumise missiooni eesmärgiks on lahendada probleem, mitte karistada rahvast või riiki. ja seega küsimus, äh, mis puudutab ÜRO-d või rahvusvahelist äh, kogukonda, siis selle üle tuleb järele mõelda kui me ei pane paika mehhanisme genotsiidide ennetamiseks, siis leiavad need taas aset ja selleks äh, väljakutseks on täpsemalt äh, seda teha. mis puudutab viivitamatuid küsimusi, mida käsitleda, kiireloomuliselt on vaja keskenduda ka humanitaarmõõtmele Rohingade põgenemine Bangladeshi on põhjustanud äh, tõsist äh, rahvusvahelist vahendite kasutuselevõttu ning praegusel hetkel, kui me suudame säilitada stabiilse äh, järk-järgulise protsessi Myanmari valitsusega koostöös, jõuame me hetkeni, kus valitsus ja rahvusvaheline kogukond äh, jõuavad äh, lahenduse otsimiseni ja see on see, kuidas meie oleme käsitlenud seda probleemi ja me pöördume teie poole, et kasutada kogu Euroopa Parlamendi mõjuvõimu selleks, et toetada resolutsiooni Inimõiguste Nõukogus kaheksateistkümnendal septembril, kus me tutvustame lõpparuannet suur tänu meie visiooni nimel, teabekogumismissiooni nimel. Äh, suur tänu selle võimaluse eest äh, meid kuulamast, aitäh. On behalf of all välisasjade komisjonide liikmete nimel sooviksin tänada teid tutvustamast teabekogumismissiooni, tegemist on väga tähtsa olulise tööga ja soovime teile kõike paremat ja loodetavasti on teil Brüsselis kaks huvitavat päeva. suur tänu veel kord meie komisjoni tulemast!